dichiaro ripresa la sessione del parlamento alustame ja jätkame siis eh, teisel veebruaril kaks tuhat seitseteist katkenud eh, täiskoguga esimese veebruari proto-